kallid kolleegid, jah, jätkame arutelu, meil on viiekümne kaheksas päevakorrapunkt käsitlemisel, see puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Parlamendi eelarvele ja nüüd anname kohe sõna raportöörile. Ehm, suur tänu. teen lühidalt või üritan vähemasti sest see on üsna pikk raport, aga ma ei hakka kõiki raporti osi kommenteerima, küll aga olen valmis vastama teie küsimustele, kallid kolleegid. kõigepealt on oluline viidata raporti algusesele. ma vaatasin läbi kogu menetluse, mis puudutab eelarve kontrolli ja parlamenti ja kontrollikoda leiab, et personalikulutustega on peamiselt tegemist ja pettuse määr on palju väiksem siin kulutuste puhul kui muudes valdkondades. üsna vähe tehinguid kontrollis kontrollikoda läbi ja ma rääkisin ka kontrollikoja esindajatega sellest, on selge, et veamäär on madal, aga kui mingid vead on, siis tegelikult on kaalul parlamenti maine, nii et eh, me näeme seda ikka ja jälle. Mm, tihtipeale meedias räägitakse eh, sellistest asjadest just parlamendiga seoses, nii et võib-olla oleks vaja koondada just sellele aspektile rohkem tähelepanu. ja eriti peaks just eh, e vaatama tulemustepõhist eelarvestamist kontrollikoda, aga selle juurde ma tulen veel pärast tagasi ja kui me vaatame nüüd aluseks olevaid dokumente, vaatame kontosid, eh, siis eh, eeldatakse, et meie siin komisjonis oleme eh, eksperdid selles valdkonnas, oskame hinnata, tuginema varasematele kogemustele ja kindlasti võib nende kogemustest tulenevalt teha järeldusi, aga kui ma vaatan, kuidas toimub näiteks Hollandi parlamendis eelarvekontroll enne, kui poliitilisi hinnanguid hakatakse andma, hinnatakse seda, mis on siis toimunud kontodel ja vaadatakse, millised on hälbed ja sekretariaat valmistab ette selle materjali, sest nemad on väga kogenud just kontode analüüsimisel ja hindamisel. nii et võib-olla meie peaksime ka parlamendis niimoodi mida, sarnaselt talitama. E, jah, võib-olla kasutada e, meie e, IPOL-i ressursse selleks, et teha ka kõigepealt taoline analüüs ja siis oleks meile sellest analüüsist kasu igatahes on vaja tulevikus rohkem oskusteadmistele tugineda nende analüüside puhul ja siis saavad meie kontrollid ka olla konkreetsemad. üks koma kaks miljardit eurot on ju üsna suur summa, millega siin tegemist on ja seda võiks kaaluda. teiseks raiskamine. ma arvan, et me peaksime just soorituse või tulemustepõhilise eelarvestamise seisukohast seda analüüsima jah, väga palju tublit tööd on parlamendis ära tehtud ja ma panin paar lõiget ka selle kohta siia raportisse sisse. ja ma arvan, et mõnes parlamendi osas ollakse väga tublid just tulemuste põhise eelarvestamise osas, aga teavitamispoliitikat on üks valdkond, mida on põhjalikult varem arutatud, Lux auhinna üleandmine ja selle protsessiga seonduv. ja Euroopa ajaloomaja, samuti infobüroo. nii et ma kutsuks Kontrollikoda oma raportiga vaatama just teavitamispoliitikat ja seda mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid laiemalt ja tuleks mõelda selle peale, kuidas see tulemustepõhine eelarvestamine saaks paraneda just nendes valdkondades ja kuidas jõuda nende inimesteni, kes spontaanselt ei näita üles huvi Euroopa institutsioonide vastu ma arvan, et see on väljakutse poliitikutel laiemalt, sest tegelikult ju me näeme, kuidas ollakse tüdinud poliitikast peame mõtlema ikkagi, kuidas me jälle leiame kontakti nende inimestega, kes praegu tüdinud on. mingit eriti innovaatilist ma äh, aruannetest ei lugenud. jah, et võib-olla me peaksime rohkem kuulama ja olema interaktiivsemad. ja nüüd Euroopa ajaloomaja äh, ja meie ülesanded sellega seoses ma arvan, et eh, see muutub nüüd, kogu see meie naabruskond muutub eh, turismiobjektiks siin Brüsseli külastavatele turistidele. ja me peame mõtlema, kuidas seda eh, ära kasutada, et meie naabruskond muutub üha atraktiivsemaks külastajatele ja kuidas nüüd ka Brüssel linnana saaks panustada. seda võib teha erineval viisil, aga selle üle peaks mõtteid mõlgutama ja nüüd kolmandaks läbipaistvus, reisikulud, midagi, millest kuulasime kuulamisel. nimelt, kuidas ka näiteks saadikute isiklikke veebilehtesid parandada ja igasugused kõrvaltööd, ametid, mis isikutel on ja need pöörduksed, sellega seotuv probleemistik ja veel eh, minu tähelepanu juhiti tähelepanu vabatahtlikule pensionifondile, eh, mis oli avatud aastani kaks tuhat üheksa parlamendisaadikutele. ja nüüd on suur puudujääk seal kujunemas tulevikus. Hollandi ajakirjanik juhtis minu tähelepanu sellele oma küsimustega, mis ta mulle esitas ja Hollandi meedias on sellest ikka ja jälle räägitud teema, mis on pidevalt üleval ja see on eriti probleemne praegu, sest eh, kolmkümmend seitse protsenti on kate praegu. Eh, tavapärane oleks sada viis protsenti täiendavate pensionide kaudu ja pensionid Hollandis on kärbitud, et suhe säiliks jah, tavaliselt äriühingute pensionid kujundatakse teistmoodi, aga lõppkokkuvõttes, mis siin toimub, maksumaksja peab hakkama e, seda vahet katma ja ma arvan, et tuleb leida ikkagi mingi teistsugune lahendus. mõned endised saadikud e, endiselt e, maksavad sissemakseid, osamakseid, pensioni veel ei saa. võib-olla me peaksime nendega asja arutama ja ka need, kes pensionit saavad, nendega samuti, et kõik ei jääks maksumaksja kanda ja siin on juriidilised kohustused ühelt poolt, teiselt poolt on see väga tundlik teema meie jaoks, parlamendi jaoks, aga veel üks tundlik teema on see, et Euroopa ametnike pensionid maksab eh, komisjon aga ei ole lahendust näiteks Ühendkuningriigi puhuks, kui mõni liikmesriik lahkub Euroopa Liidust, et kes siis hakkab pensione maksma, seda peaks tegema Ühendkuningriigi valitsus. aga ametnikud tegelikult jäävad sellega eh, liikmesriikide valitsuste meelevalda. ja veel üks <clears throat> tähtis asi on Euroopa parteid, poliitilised parteid meil oli kinnine koosolek sel teemal ja ma tegin terve rea ettepanekuid selle kohta, kuidas kontrollimeetmeid parandada. see ei tähenda, et midagi ei oleks üldse tehtud, aga on aset leidnud terve rida skandaale, mis puudutavad neid mitte üle-euroopalisi poliitilisi parteisid, vaid ennekõike liikmesriikides loodud parteisid ja ajakirjanikud tihtipeale tulevad välja informatsiooniga, mida meie ei ole teadnud, Ernst ja Youngilt näiteks hiljuti tuli selline informatsioon ja see on ühelt poolt meie sisemine probleem, aga see on ka midagi, mis puudutab tulevikku, asutused peavad asuma tööle veel käesoleval aastal aga personali napib. ja äh, äh, administratsiooniski väga vähe inimesi tegelevad sellega, aga nad üritavad nüüd midagi ette võtta ja pärast seda, kui äh, täitmise kinnitus on lõpule viidud, siis Euroopa poliitilised parteid eh, peaksid üheskoos mõtlema selle peale, millised uued koostöövormid me saame luua asutustega, et eelarve kontrolli komisjon saaks ka kontrollida seda valdkonda ja saaks uurimised, juurdlused läbi viia ja tuginedes analüüsida seda materjali, mida me parteidelt saame. ja veel üks poliitiline punkt. ja sellest ka rääkis ka juba esimees nimelt väärkasutas kuritarvitamised ja onupojapoliitika, mida näitab üles endine parlamendi president Martin Schulz. jah, selle kohtagi on küsimusi esitatud ja ma arvan, et see teema tõusetub jälle. möödunud aasta raportis, mille koostas härra Piiper, juba oli viiteid sellele ja sellega on tegeldud, aga uut informatsiooni on võib-olla vahepeal laekunud. ja ka samas on raske seda sisse panna raportisse lõppvarianti. mina raportöörina leian, et meie kohustus on siin komisjonis äh, analüüsida objektiivselt laekunud fakte ja üle kontrollida, mil määral eelmiste aastate Eh, dokumentides ja juurdluste tulemustes need on kajastatud ja kui midagi on veel kajastamata, siis me kindlasti anname sellekohased soovitused oma selle aasta aruandes, aga me ei taha lihtsalt üle korrata seda, mis oli eelmiste aastate aruannetes juba kirjas ja seda kuidagi teisiti sõnastada, see ei annaks midagi juurde, kui sellele ei järgne täiendavad meetmed ja juurdlused, need on need kriteeriumid, mida mina kohaldaks. aga tähtis on anda soovitusi tähtis on, et ametisse nimetamise poliitika peadirektoraatide, direktorite ametikohale eh, oleks objektiivne eh, eh, tippjuhid, peadirektorid, peadirektorite tasandil. tähtis on, et siin ei oleks mingeid rikkumisi, aga see tähendab et me peame mõtlema ka madalama tasandi juhtide peale ja andma soovitusi. me kuuleme ikka jälle ametnikelt kaebusi e, ja kui tahetakse siin majas karjääri teha, e, siis e, see, kui keegi saab kõrge ametikoha, on seotud ka poliitiliste kokkulepetega. nii et tähtis on võtta võtta meetmeid, et tulevikus onapoja, onupojapoliitikat ei ilmneks. Need olid minu märkused ja ma olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu, kolleeg härra Jung. igal aastal jah, kui me parlamendi eelarvele äh, heakskiitu anname, siis jah, on meil sellised äh, vaidlusalased küsimused, äh, mida me ei saa kuidagi mööda minna. aga nüüd kolleeg Sarma. <clears throat> aitäh, esinaine. aitäh ka raportöörile härra De Jongile selle väga kõikehõlmava ja üldiselt üsna tasakaaluka raporti eelnõu eest. me oleme nõus paljuski kriitikaga, mida te tegite ja neid kriitilisi märkusi oli üsna palju, näiteks tõhususe puudus äh, parlamendi kommunikatsioonistrateegias, äh, raha äh, eraldamise tasuvus näiteks Luksemburgi auhinna puhul ja näiteks tagakiusamise, ahistamise küsimused, vabatahtliku pensionifondiga seonduvad kulutused ja infotehnoloogia alased täiustused aga me peaksime kõnelema ka küsimuse teisest tahust. nimelt läbipaistvusest. loomulikult meie siin parlamendis võitleme kirglikult selle eest, aga ma ei ole nii kindel, kas küsi-, kas läbipaistvuse küsimust saab just niimoodi lahendada, nagu me siiani oleme üritanud Äh, võib-olla meil võiks olla siin natukene teistsugune nägemus sellest, kuidas selles vallas tõhu-, tõhusalt tegutseda. raportis näiteks öeldakse, et äh, kõik äh, dokumendid, mis puudutavad kulutusi, tuleks esitada ja need tuleks veebis üles riputada Te mõtlesite iga üksikut dokumenti, kui ma õigesti aru sain, te tahate, et need kõik avalikustatakse. meie ei ole nii kindlad, et see annab kõige paremaid tulemusi. ja seetõttu läbipaistvuse osas me tõenäoliselt esitame mõned muudatusettepanekud Rahvapartei poolt. kõigepealt väga palju infot Ehm, mida küsitakse, tegelikult on juba parlamendi veebilehel olemas. ja kõige suurem probleem, mis meil on, on see, et me ei tahaks halduskulusid suurendada. ja asi ei ole ainult kuludes kui sellistes. aga eh, mulle teeb isegi rohkem muret see, kuidas Äh, või milline segadus selle kõigega kaasneb? Äh, see on äh, kindlasti üks asi, mida me peame kaaluma ja ma tõesti ei räägi kuludest endist, vaid ma räägin kõigi nende kuludega kaasnevast administratiivtööst, kui me tõesti teeksime täpselt seda, mida te raportis nõuate. niisiis me toetame läbipaistvust, nagu ma ütlesin, aga vaadakem äh, äh, seda ka teisest tahust ja arutagem edasi, kuidas me saaksime selles vallas midagi teistmoodi või paremini teha. mis puudutab erakondi ja fraktsioone ja sihtasutusi, jällegi üldine eesmärk on äh, selline, mida me jagame aga meie arvates on probleem selles, et kui vaadata neid potentsiaalseid probleeme, mis vahendite kasutamisega praegu kaasnevad, siis erinevused erinevate erakondade vahel on väga suured. me kõik teame ju seda. ma ei hakka siin üksikasjalikult asja lahkama fraktsioonide kaupa aga näiteks äh, mida mina pean tegema selleks, et ma saaksin äh, oma rida nelisada kasutada, kui ma näiteks äh, kuhugi Lapimaa kaugesse paika rändan, ma pean täpselt aru andma, mitu päeva ma sinna reisimiseks kulutan ja pean üle mind tuleb võib-olla seal kuulama ainult seitse inimest, aga ma pean sellest aru andma ja sellest kõigest tuleb aru anda ja ma saan sellest aru, ma toetan sellist ranget kontrolli, aga need kontrollid on juba ju olemas. see bürokraatia, millega me praegu kokku puutume ja kui te küsite ka administratsiooni käest, siis mulle tundub, et see on juba üsna korralikult paigas maksimumi peal, kui nii võib öelda nii et, et ma ei tea, kui palju me siin midagi paremini teha saame Äh, me esitame mõned muudatusettepanekud ka nendes küsimustes ja tahaksin veel kord tänada raportööri ja ma olen kindel, et me suudame neid asju äh, edasi arutada, kui me äh, jätkame selle raporti kallal tööd, härra De Jong. nii et, et minu poolt kõik, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Kaier, palun. aitäh mina tahaksin me meelsasti keskenduda just nimelt viimasele punktile, millest äh, härra De Jong kõneles, äh, sest et äh, see on minu arvates oluline küsimus, personaliotsused, mida lahkunud president tegi, see on minu, minu jaoks midagi uus ja mida mina siin eelarve täitmise aruandes ka eelmisel korral heaks ei, heaks ei kiitnud Äh, ma usun, et meie äh, selline menetlus äh, ei leia kindlasti ei minu ega paljude minu fraktsioonikaaslaste toetust. me peame oma komisjonis selgeks arvestama sellega, kuidas see mõjutab avalikku arvamust, näiteks Saksamaal käimasolevad valimiskampaaniad ja ja äh, meil on Saksamaal äh, ka paljudes liidumaades valimised ees, nii et, et äh, sellest aspektist mulle tundub, ei ole asjadega kõik päris korras. me peaksime küsima, kas siin on tõesti tegemist rikkumisega või on tegemist sammudega, mis vajavad täiendavat seletamist, selgitust et me nendest üh-, ühi-, üht-, ühtemoodi aru saame nendest juhtumitest Äh, ma näen dokumentidest, mis meile on esitanud, administratsioonidokumentidest, et on ka vastuväiteid selle kohta, äh, kas need pikaajalised reisid ja nende rahastamine parlamendi eelarvest on kõige äh, mõistlikum lahendus, võib-olla siis ei peaks me seda tulevikus tegema ja äh, härra, siis me peame siin üht-teist muutma või ei olegi asi nii hull. ja kui äh, asi nii ei ole, et äh, need pikaajalised komandeeringud on parlamendi jaoks parim lahendus, siis peaks eelarve kontrolli komisjoni roll olema selline, et me ütleme, et me hakkame mõtlema alternatiivsetele võimalustele ja siis peaks administratsioon ka tulevikus äh, Äh, neid äh, äh, kulude hüvitamise reegleid muutma. nii et, et selles küsimuses on meil vaja selgust. jah, hetkel leian ma, et olukord on raske. on, on parlamendi administratsiooni seisukoht, et reeglite rikkumist ei ole aset leidnud Äh, aga Saksamaal äh, ma kuulen kogu aeg, et, et reegleid on rikutud äh, nii et, et siin on tegemist küsimustega, kus meie komisjon peab midagi tegema loomulikult on komisjon vaba asuma teistsugusele seisukohale kui administratsioon. aga me oleme ju lõppude lõpuks ikkagi eelarve kontrolli komisjon ja meie tegevusel peab olema ka administratsiooni tegevusele mingi tagajärg aitäh, äh, ootame endiselt veel parlamendi administratsiooni seisukohta meie küsimustele, nii et, et me ei tea veel täpselt, kas reeglite rikkumist on toimunud või ei ja äh, äh, kolmandal märtsil vist saame selle arvamuse, nii et, et me loodame, et me saame selle õigeaegselt kätte ja et me saame seda ka siis põhjalikult arutada. ja järgmisena kolleeg Javor, palun. aitäh ja kõigepealt tahaksin tänada raportööri suurepärase äh, raporti eelnõu eest. Äh, see on väga hea alus edasisteks aruteludeks ja iseäranis tahaksin äh, tänada raportööri nende seisukohtade eest, mis puudutavad toetusüksuse loomist kontrolli, eelarve kontrolli komisjoni liikmetele loomulikult eh, parlamendi ühtne asukoht eh, on ka oluline teema, see ei ole eh, midagi uut, aga oluline on, et me seda kogu aeg uuesti ja uuesti mainime ja mulle meeldib seda ka, et oleks veebilehekülg rohkem personaliseeritud, seal oleks ka info selle kohta, kui palju saadikud kulutavad, millised on nende toetused ja nõnda edasi kuna aeg on piiratud, siis mainiksin vaid mõningaid küsimusi, kus minu arvates saaksime me raportit parandada, kõigepealt Euroopa Liidu eh, erakondade, poliitiliste erakondade ja sihtasutuste rahastamise osa, mulle tundub, et selles osas võiks raport olla natukene karmim. ja ma esitan mõned muudatusettepanekud selle kohta, kuidas äh, seda äh, rahastamise kontrolli süsteemsemaks muuta. teine küsimus puudutab äh, igasugustele päevarahadele tehtavaid kulutusi ja tasudele me loomulikult ei lahenda selle eelarve täitmise kinnitamise raportiga seda probleemi, aga minu arvates on väga äh, selgelt vaja välja öelda, et see on avalikkuse raha ning avalikkuse raha tuleb kasutada läbipaistval moel on äh, mitmeid viise, kuidas seda asja läbipaistvaks teha ning mulle tundub, et äh, mure kas äh, kõik äh, kohvile äh, kulutatud summad, iga euro peaks avaldama, kas see on realistlik, me võime ju leida lahendused, näiteks summad üle saja euro, sellisel juhul me peaksime arved avaldama, aga või on, või on mingeid muid viise mitte sundida parlamendisaadikuid sellisesse olukorda, kus nad peavad absoluutselt kõik oma kulutused avalikustama minu arvates on see teema oluline ja kui küsimus on selles, et millise segaduse see tekitab, siis ma ütlen, et see tekitab poliitilise segaduse, sest me teame väga täpselt, et mõned meie kolleegid äh, kasutavad neid rahasid äh, kui täiendavat palka ja ma arvan, et sellele tuleks lõpp teha. jah, me peame leidma tasakaalu selle vahel et me ei suurendaks administratiivset koormust liigselt, aga ma arvan, et ka siin on võimalik lahendus leida. ja samuti peame arvestama mandaadivabaduse küsimust, aga ma usun, et ka selles küsimuses on võimalik leida häid lahendusi meil on äh, võimalik saavutada maksimaalne läbipaistvus ilma liigseid probleeme tekitavata ja me peame seda tegema selleks, et võita tagasi usaldus, äh, et kodanikud usaldaksid jällegi Euroopa institutsioone ja iseäranis Euroopa Parlamenti. kolmas teema, mida tahaksin kiiresti käsitleda, puudutab neid sisemisi reeglite rikkumisest teavitajaid ma arvan, et parlamendil on väga head ja rakendatavad reeglid selles osas, mõned pisemad probleemid on, näiteks akrediteeritud assistentide olukord ei ole päris selge, kuidas neid kaitstakse, nad on väga erilises olukorras ja seega tuleb leida ka väga erilised reeglid, aga neid tuleb samuti kaitsta. ja samuti tervitan emasega seotud punkte mõnedes konkreetsetes küsimustes tahaksin siin esitada muudatusettepanekut. kaks täiendavat olulist küsimust. üks küsimus äh, kõrvaltöökohtadest. see on äh, teema, äh, mille osas me eelmise eelarve täitmise kinnitamise raporti osas tahtsime midagi ette võtta, aga menetluse lõpus hääletus, tulemus oli üsna selline kaheti mõistetav ning Äh, hääletusel need äh, punktid, äh, read, kus me seda nõudsime, jäid lõpuks välja, aga ma tahan öelda, et eelarve kontrolli komisjon kunagi tahtis midagi parlamendisaadikute kõrvaltöökohtade osas ette võtta, täiskogul see ettepanek läbi ei läinud, aga see probleem on olemas. ja lõpetuseks tahaksin mainida Martin Schulzi küsimust ma olen nõus, et me peame vaatama tõesti selgelt, mis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimiskampaania ajal juhtus, aga meil oli võimalus äh, seda juba möödunud aasta eelarve täitmise kinnitamise raporti ajal võimalik teha ja äh, tollal Roheliste fraktsioon toetas kuni lõpuni neid punkte raportis, mis seda nõustis, et me peaksime esitama häid küsimusi Martin Schulzi tegevuse kohta. aga lõpuks äh, täiskogul jällegi sama hääletus, mis tegi lõpu ka eel-, teistele muudatusettepanekutele, siis parlamendi enamus, suured fraktsioonid lihtsalt äh, hääletasid need punktid raportist välja ja tegemist oli kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamise raportiga. tollal oleksime me pidanud midagi äh, parlamendi presidendi osas ette võtma. jah, ma saan aru, et praegu on Saksamaal käimas kampaania ja see on loonud uue olukorra aga siiski ma pean ütlema, et meil oli võimalus, äh, menetluslikult aspektist oli see õige hetk ja parlamendi enamus jättis selle õige hetke kasutamata. ja nüüd ma tunnen ennast natukene imelikult, et me tõstatame selle teema jällegi selle asemel, et oleksime seda teinud aasta varem, aitäh. kolleeg Ali, palun. aitäh, esinaine Äh, kallid kolleegid, härra De Jong, kõigepealt tahaksin avaldada rahulolu äh, selle väga põhjaliku raporti üle, raport on tõesti väga põhjalik ja üksikasjalik. Äh, see hõlmab kõiki olulisi aspekte, mis puudutab parlamendi finants, toimimise finantskülge, sest see moodustab ju peaaegu kakskümmend protsenti rubriigi viis kuludest mitmeaastases finantsraamistikus parlamendi tegevuse nähtavus on tõesti väga äh, suur ja ähm, kõik need aspektid, mida siin on äh, mainitud, kõigi nende osas me peame olema väga ettevaatlikud, äh, milline on nende mõju avalikkuse arvamusele Euroopas. meie jaoks on samuti oluline mitte see, millised on kulutused, eelmisel aastal ja millised on veamäärad, vaid meie jaoks on oluline ka see, kuidas need finantsvahendid, mis on kulutatud, äh, on kulutatud, millised tulemused nendega on saavutatud. selline lähenemine on selles raportis ka võetud härra De Jong äh, on niimoodi asjale lähenenud ja ma usun, et ähm, et need struktuurid, mis äh, tegevusepõhist eelarvestamist paremini kasutavad, äh, neid peaks julgustama oma ko kogemusi jagama ka teiste direktoraatidega ja lõpetuseks tõstataksin koolituse küsimuse, personalikoolituse küsimuse ja äh, saavutatud tulemuste küsimuste. minu jaoks on väga raske selle kohta informatsiooni saada, härra De Jong viitas samuti sellele Äh, väga raske on aru saada, kuidas neid tulemusi võib mõõta, samas me kulutame ju inimeste koolitusele avalikkuse vahendeid. meil on vaja seda süsteemi, mis võimaldaks hinnata, kuidas koolitussüsteem annab loodetud lisandväärtust parlamendile ja meil on vaja mingit kvantifitseeritud süsteemi või hindamisviisi, aitäh. proua Schmidt, palun. aitäh Äh, jah, äh, mida kauem ma kuulan, seda huvitavamaks asi läheb. Äh, mina usun parlamendi peasekretäriaadi ja ma paluksin kõiki kolleege, nagu, nagu mina, nagu kõik kolleegid, toetan mina ka läbipaistvust ja viimastel päevadel, nädalatel on väga huvitav näha neid arve, mida meedias avaldatakse, need puudutavad meie endist presidenti jah, väga oluline on, et need faktid kiiresti ära, selgus majja tuuakse nende fakti, faktide osas Äh, härra De Jong ütles, et me, me ei tea päris täpselt, kuna see kõik toimub, aga mina olen seisukohal, et me peaksime selle teemaga väga pakiliselt tegelema äh, ja me peaksime oma raportis äh, sellest rääkima. me peame vaatama, kas need etteheited, mis on tehtud, peavad paika, me peame siin selguse majja tooma. ma olen seisukohal, et see on oluline mitte ainult meie endise presidendi jaoks, vaid vaid eh, igaühe jaoks, eh, meie jaoks eh, ja see on raske ülesanne. Ehm, ma võib-olla ei saa praegu nõuda, et peasekretär hakkab meile kohe kirjalikult või suuliselt vastama, aga ma loodan, et, et siin midagi siiski kiiresti teha, tehakse ja ma tahaksin siin raportis ka näha, Äh, mida praegu pikaajalised äh, komandeeringud endast kujutavad, kas siin on mingi definitsioon, ähm, kes otsustab näiteks selliste komandeeringute üle, kes neid kontrollib, äh, kes kontrollib, et kulutused on olnud proportsionaalsed, nagu kolleeg Kaier ütles, jah, praegu on käimas valimiskampaania, jah, loomulikult käib praegu Saksamaal valimiskampaania, samuti Prantsusmaal ja Hollandis, aga ma arvan, et eelarve kontrolli komisjon ei tohiks siiski arvestada selliste asjadega ja kui asja on võimalik positiivselt lahendada, siis ei tee kindlasti kahju ju meie endisele presidendile. samuti tahaksin selgitust selle kohta, mis Spieglis kirjutati, seal mainiti härra Engelsit, endist parlamendi presidendi kaastööd, töölist me teame, et ta oli väga palju ähm, Berliinis ja mitte ametikoha, oma ametikohal Brüsselis. kas tegemist oli pikaajalise komandeeringuga, me teame, e, et ta sai päevaraha, me teame, et e, e, ta on saanud maksuvaba tulu, me teame, et ta elas Berliinis oma korteris, me ei tea täpselt, kas ähm, äh, Euroopa Parlament võttis ka tema kommunaalkulud enda kanda? Äh, äh, seda tahaksin mina igatahes teada saada, kas asi oli nii või ei. ja Äh, me peaksime hoolitsema ka selle eest, et me tule, et me saaksime informatsiooni selle kohta, palju neid pikaajalisi komandeeringuid praegu on. Äh, jah, ma ei taha seda infot saada meediast ja siis välja selgitada, kas see tõele vastab või ei Ehm, me, mina tahaksin teada, millised äh, pikaajalised komandeeringud, milliseid osakondi need puudutavad ja minu arvates oleks mõistlik, äh, kui me vaataksime ka aastate lõikes, kuidas on arenenud nende komandeeringute pikkus ja äh, arv ja selles ajalehe artiklis, millele ma viitasin, räägitakse ka Äh, sellest, et üks kaastöötajana olevat väidetavalt öeldud, et avaldati survet selleks, et hiilida kõrvale Euroopa Parlamendis kehtivatest reeglitest. Äh, mina ei tahaks küll ette kujutada, et midagi taolist tõesti võib juhtuda, aga äh, vot ka selle kohta tahaksin ma saada informatsiooni, et kas tõesti on selline reeglitest kõrvalehiilimine aset leidnud Euroopa Parlamendis ja äh, Äh, äh, ja lõpetuseks tahaksin tänada raportööri, aitäh. ja järgmisena kolleeg Voon. aitäh, ma ei, tegelikult ei kavatsenud peatuda nendel küsimustel, mis puudutavad meie koja eelmist presidenti, aga kuna seda teemat on nii palju mainitud, siis võib-olla siiski mõne sõnaga, enne kui räägiksime ka teistest teemadest. mis puudutab neid süüdistusi eelmise presidendi aadressil, Äh, siis äh, viitasin, viitaksin sellele, mis ütles härra Javor, et äh, paljud nendest süüdistusest on seotud aastaga kaks tuhat neliteist ja kui me tahtsime neid tõstatada, siis oleksime pidanud seda ka varem tegema, mitte praegu. aga ma tean, et mõned küsimused on tõstatatud, mõned küsimused on saadetud peasekretärile ja loodetavasti saame nendele küsimustele ka väga kiiresti vastused. ma loodan, Jens, et see, need vastused, mis me peasekretärilt annavad, loovad selgust ja nendes küsimustes ja ma loodan, et eh, nad ka rahustavad meid, aga ma ei ootaks, et administratsioon, ma ei eelda, et administratsioon lubas midagi sellist, mis ei olnud õige eh, Äh, niisiis ootame ära, kuni me saame need vastused äh, kas selle nädala lõpuks või järgmise nädala alguseks ja siis saame paremini ka otsuse langetada. ja kui me oleme need atsus, vastused saanud, äh, siis saame juba korralikult eelarve täitmise menetlusega tegeleda. ma ei usu, et me teeksime oma komisjonile või parlamendile hea teo, kui me lihtsalt keskenduksime ühele konkreetsele teemale, sest neid teemasid, millega me peaksime tegelema, on niivõrd palju ja raportöör oma raportis tõesti on juhtinud tähelepanu mitmetele nendele võtmeküsimustele, millest me peaksime kõnelema, näiteks äh, äh, parlamendi eelarve järelevalve küsimus, äh, raportöör käsitleb seda teemat, jah, võib-olla peasekretär tõesti võis, võiks luua sellise ekspertide üksuse siin parlamendis, näiteks parlamendi uurimistalituse raames. väga, niimoodi võiksime saama tõest-, saada tõesti väga väärtusliku Äh, infot, me peame vaatama parlamendi äh, eelarve suurust, äh, veamäära, ma ei tea, kas on vaja spetsiaalset üksust, mis hakkaks tegema parema parlamendi eelarve järelevalvega, meil on tegelikult ka teisi ameteid, mis lubavad seda teha me räägime pidevalt ka läbipaistvusest, aga kui me räägime läbipaistvusest, siis me tavaliselt peame silmas üldkulude, igasuguste päevarahade läbipaistvust ja nagu ülejäänud kolleegid äh,, Äh, tahaksin äh, meid kõiki üles kutsuda olema äh, nende kulude osas nii läbipaistvad kui võimalik, aga samas me peaksime hoolitsema ka selle eest, et selle kõigega ei kaasneks bürokraatlik koorem ja suuremad kulud. ja üks Ühendkuningriigi leiboristide delegatsioon kasutab ühte konkreetset süsteemi, nimelt me kasutame sõltumatut audiitorit Äh, äh, see ei võta palju aega, võib-olla üks hommikupoolik, äh, me kutsume ta kohale ja palume tal vaadata, kuidas neid rahasid on kulutanud ja kui ta on selle läbi vaadanud, siis ta annab meile loodetavasti tunnistuse, et me oleme oma üldkuludeks eraldatud summusid kura-, kasutanud korralikult nende, nendeks asjadeks, milleks seda peab kasutama ja paneme selle tõendi siis üles oma veebilehele, nii et, et kõik näevad, et me laseme auditeerida oma üldkulutusi ja kasutame selle oleks sõltumatud audiitorid. nii et, et see on üks asi, viis, kuidas seda kontrollida, aga sellega ei kaasne suurt bürokraatli, bürokraatlikku koormat ja suuri kulutusi me saame alati olla läbipaistvamad ja me saame seda teha viisil, mis ei suurenda bürokraatiat ja kulutusi nii et, et võib-olla võiksime seda ettepanekut samuti kaaluda, et kuidas, kuidas asju muuta. ja veel üks asi, millest äh, raportöör räägib, on eh, infobüroode küsimus, eh, infobürood liikmesriikides, kas neid on vaja? mina, kui ma mõtlen Brexiti kampaaniale näiteks Ühendkuningriigis, eh, siis üks teema, millega me kokku puutume, et inimesed lihtsalt ei teadnud Euroopa Liidust midagi või ei teadnud piisavalt, nad ei teadnud, kuidas Euroopa Liit toimib, nad kindlasti ei teadnud, kuidas parlament toimib Äh, äh, meil on Londonis ainult ja Šotimaal Ühendkuningriigis infobürood ja suure, suurtes äh, paljudes piirkondades, näiteks Walesis ei olnud infobüroosid ja mina igatahes suhtuksin väga ettevaatlikult nende infobüroode arvu vähendamisse. ja viimane probleem parlamendi assistendid, ma olen Tõnisega nõus, et nad vajavad suuremat kaitset, iseäranis kui nad rikkumistest teavitavad me peame kaitsma neid, et nende lepinguid ei lõpetataks ja peame vaatama ka, millised on need päevarahad, mida nad saavad, kui nad Strasbourgi lähevad. tihtipeale on need väga väikesed ja neil on väga raske leida eh, eh, majutust, eh, ennast elatada ja hoolitseda, et eh, nad tõesti turvaliselt Strasbourgi jõuavad, nii et, et me peaksime sellest tegema ka prioriteedi ja ma tean, et eh, peasekretär ütles, sellega tegeldakse, aga me peame selle teemaga eh, edasi minema me teame, et parlamendi assistendid ju käivad Strasbourgis ja käivad pidevalt ja meil on vaja paika panna struktuur, mis kaitseks neid missioonide ajal Strasbourgi. aitäh ja kolleeg Žat järgmisena. Merci, madame la president ja.... lugupeetud proua esimees selles raportis, Teie ongi raportis, on mitmeid väga huvitavaid asjaolusid ja ma tahaksin rääkida nii mõnestki. kõigepealt see, mis puudutab Euroopa fraktsioonide poliitikat. ja ma tahaksin tuletada meelde meie reegleid ja tuletada meelde aluslepinguid. sellepärast, et äh, kui me äh, loeme ja kuulame seda, mida Euroopas tehakse, siis jääb äh, selline mulje, et siin ei olegi ühtegi austusväärset organisatsiooni, sest kõik ajavad ainult mingit oma poliitikat ning demokraatia põhimõtteid ei austata. ja meil on siin justkui rahvusvaheline maffia. ma olen sellele täiesti vastu, see on täiesti vastuvõetamatu ja ma tahaksin meile äh, seetõttu meelde tuletada, et meil on alusleping ja meil on äh, reeglid. demokraatias on teatud äh, näidikud või teatud mõõdikud ja see, et meil on olemas ka parteipoliitika, väga erinevad fraktsioonid, see on iseenesest demokraatias üks olulisemaid asju. seda tuletab meile meelde ka Euroopa põhiõiguste harta. Ähm, täpsemalt siis selle artikkel kaksteist, ma võiksin teile seda ka ette lugeda. seal öeldakse, et kõigil inimestel on õigus vabalt koonduda, sealhulgas poliitilistesse poliitilistesse ühingutesse ning teine lõige ütleb, liidu tasandi poliitilised erakonnad toetavad liidu kodanike poliitilise tahte väljendamist. see on siis artikkel kaksteist ja siin ei öelda mitte ainult äh, seda, et meil on mingisugune äh, sõnum, mida me tahame edastada, vaid öeldakse ka seda, et need sõnumid on mitmekesised ning igaüks võib äh, neid Euroopa Liidus vabalt äh, avaldada. Euroopa põhiõiguste hartas on ka preambul, kus räägitakse sellest, et austatakse riikide põhiseadusi ning jällegi tahaksin ma selle ette lugeda prantsuse keeles ja loodan, et vähemalt Prantsuse kolleegid mind kuulavad, kui ma viitan Prantsuse põhiseadusele ning artiklile neli, kus öeldakse, et äh, partei ja poliitika Prantsusmaal on selline, et igaüks võib äh, äh, vabalt ennast teostada ning äh, see tekst näitab seda, et äh, poliitikal ja äh, parteipoliitikal on riigi elus ja demokraatias oluline osa. veel tahaksin ma öelda demokraatia kohta seda, et demokraatia, demokraatiat iseloomustab võimude lahusus. võib tegelikult öelda võimude tasakaal, võimude tasakaal ja lahusus. ei saa olla nii, et võimud, erinevad võimud on omavahel täiesti segunenud sest sellisel juhul ei ole võimalik äh, demokraatia. ja äh, ka äh, meil Euroopa Liidus ei tohi erinevad võimud omavahel segi minna. samamoodi tahaksin ma öelda seda, et demokraatia puhul on väga oluline ka meie kodukorra punkt kaks mis ütleb seda, et igaüks on oma mandaati järgides äh, vaba, ehk siis mandaadi alusel ei tohi äh, saadikut millekski kohustada. see äh, tagab selle, et Euroopa Parlamendi saadik saab vabalt töötada, ta saab ise otsustada, mida ja kuidas ta teeb. ehk siis kohustuslik mandaat on keelatud ja see tähendab seda, et isikul on õigus vabalt valida, millistesse ühendustesse, sealhulgas poliitilistesse ta kuulub ja seda siis ka Euroopa Parlamendis ja äh, tema äh, poliitiline positsioon on selline, et kui tal on mingisugused äh, rahalised kohustused, et ta peab oma rahalisi kohustusi täitma. ja ja, ja ma peatun nendel küsimustel sellepärast, et partei poliitikal on niivõrd oluline osa. ma tahaksin nüüd tulla selle raporti juurde ja öelda, et selles raportis on nii mõndagi, mis mind äh, šokeerib. siin äh, esitatakse näiteks äh, küsimus, kas parteipoliitikat peaks üldse edaspidi finantseerima ja mina tahaksin selle peale öelda, et see ei ole ainult õiguslik küsimus siin on äh, ka teisi märkusi, millega ma ei saa nõustuda. Äh, ja mis toob kaasa suuri probleeme. ma tunnen Euroopa erinevaid parteisid äh, hästi oma poliitilise positsiooni tõttu ja äh, ka selle tõttu, et olen siin selle komisjoni äh, saadik. ma tahaksin öelda, et kui tekivad äh, tõsised rahalised probleemid, tõsised puudujäägid, siis kõige rohkem puudutab see Äh, see neid poliitilisi parteisid, mida loetakse justkui persona non gratadeks, näiteks äh, Fond Nationali. Äh, see on nii sellepärast, et ähm, see ei ole tegelikult tõsi, et Euroopa Parlament Fond Nationali rahastab, vastupidi, Fond National rahastab seda, et saaks ajada poliitikat Euroopa Parlamendis. siin on ka teisi ebatäpsusi, mis tuleks parandada ja viimasel koosolekul nendest küsimustest ka räägiti. härra Velo käsitles neid küsimusi, aga ütles, ähm, et see debatt peaks tegelikult jõudma Euroopa Liidu kohtu ette, kõik need rahastamisskandaalid. mina tahaksin aga öelda seda, et kui sellised probleemid äh, esinevad, siis kõige halvem on see, siis eh, kõige halvem on see, et eh, kui ministrid võtavad eh, Euroopa Liidu Nõukogu nimel sõna, siis nad ütlevad avalikult välja, et Euroopa eel, Euroopa Liidu eelarves on rikkumiste määraks kolm koma kaheksa protsenti. aga teine kõneleja võtab siis sõna ja ütleb, et tegelikult on see ebatäpsus ainult üks protsent. protsentide vahe on väike, aga aga absoluutväärtuses me räägime ikkagi miljarditest eurodest ja seetõttu sellist eksimust endale lubada ei võiks. ka selline eksimus on tõsine viga. see ei pruugi olla, see viga ei pruugi olla üldse tingitud mingitest pettustest, see võib olla tingitud ka muudest põhjustest. härra Schulz on ka öelnud on ka öelnud äh, oma nii-öelda eelmises elus, et iga kord, kui tekib äh, väiksemgi kahtlus, et on toime pandud mingi pettus, siis tema igal juhul viib äh, oma oponendid vajadusel kohtusse. ta ütles seda siis, kui arutati kahe tuhande üheksanda ja kahe tuhande kümnenda aasta eelarve täitmiseks heakskiidu andmist. ta ütles, et tema läheks joonelt Prantsuse prokuröri juurde, kui ta leiab, et on toime pandud pettus ma leian, et me peaksime olema ettevaatlikud. et ei tekiks olukorda, kus siis, kui räägitakse pettustest, hakkab igaüks maha vaatama ja oma mõtteid mõtlema. nüüd äh, kohe ma lõpetan, ma tahaksin öelda, et parlamendi töö juba on selline. parlamendi töö on õigusloomeline töö ja parlamendisaadiku töö äh, on ennekõike ka õigusloome vastuvõtmine, aga mitte ainult Ehm, peale selle peab Euroopa Parlamendi saadik ju suhtlema meediaga, tihti ta peab juhtima mingit oma võitlust. meie kolleegide hulgas on äh, palju selliseid, äh, kes ei tea, äh, kuid kõik esimese kursuse õigusteaduskonna tudengid teavad, et parlamendisaadik ei satu niisama lihtsalt uurimise alla parlamendisaadiku töö on väga mitmetahuline, sellega ma tahaksin küll lõpetada. rõhutades veel kord seda, et ma olen eelarvekomisjoni liige ja ma pean seetõttu vajalikuks igakülgset äh, kontrolli ja äh, seda igasugustes organisatsioonides, olgu nad poliitilised või mitte, aga lõpuks tahaksin ma öelda, et selle kontrolliga ei tohi minna nii kaugele, et see hakkab töötama endale vastu, kui toimub lennuõnnetus, siis ei tähenda, et lennukid tuleb ära keelata. Patstas. kolleeg Patstas. suur tänu, lugupeetud esimees ma tahaksin vastata sellele, mida ütles eelkõneleja. ta rääkis sellest, et Euroopa Parlamendi liikmetele eraldatakse raha ja et parlamendisaadikud võivad äh, selle eest palgata endale assistente, kellel on kindlad ülesanded. ja et äh, tuleb kindlaks teha, mida assistendil on lubatud teha, mida ta ei saa teha ja kas tal on võimalik äh, nende vahendite abil teha ähm, ära see, mida on vaja teha ja kas mõnda ülesannet peaks täitma fraktsioon tegelikult ma ei usu, et need probleemid on seotud selleaastase eelarve täitmise heakskiiduga, kuid ometi on tegemist probleemiga, mida tuleb käsitleda. meie variraportöör on fraktsiooni seisukoha juba esitanud ja ma nõustun temaga, eriti selles, mis puudutab poliitiliste parteide ja sihtasutuste kontrolli tugevdamist. ma arvan, et see sõnastus võiks olla veelgi jõulisem ja siis saame näha, kas me leiame sobiva toetuse, aga igal juhul me esitame muudatusettepanekud peale selle tahaksin veel kiiresti rääkida lõigetest nelikümmend kuus. neljakümne kuues räägitakse info andmisest, sellest rääkisid, räägitakse infobüroost ja sellest räägid, rääkisid ka eelkõnelejad. minu jaoks on lõige nelikümmend kuus arusaamatu, sest siin öeldakse tegelikult, et et ähm, mõned infobürood võib-olla ei olegi vajalikud, ennekõike Brüsseli ja Strasbourgi omad. mina olen Belgia flaam ja äh, Brüsseli infobüroo on ju ka Belgia infobüroo, mitte ainult Euroopa Parlamendi oma. mulle tundub, et see, mismoodi nelikümmend kuus on praegu sõnastatud, see, et siin öeldakse, et äh, huvilistel on võimalik äh, kasutada ka näiteks internetti, kui nad tahavad parlamendi kohta infot saada, siis mulle see ei meeldi. ma ei usu, et see on tõsi kui mina vaatan, mida Belgia infobüroo teeb ja ma tunnen Belgia infobürood väga hästi, siis ma võin öelda, et see infobüroo teeb palju rohkem, kui internet teha suudaks. Nad korraldavad ka väga palju erinevaid üritusi, sealhulgas neid, mis toimuvad väljaspool Brüsselit. ja äh, nad koondavad prantsuskeelseid ja flaamikeelseid äh, belglasi, neil on olemas Euroopa Liidu eksperdid ja akadeemikud, kes teavad väga palju institutsioonide tööst ja taustast ja neil on ka kakskümmend, meil on ka kakskümmend kaks äh, Belgia äh, parlamendisaadikut siin Euroopa Parlamendis, kes samuti on infobüroo töös äh, hõlvat-, hõimatud. nii et kui ma mõtlen neile inimestele, sellele infobüroole, siis äh, minu meelest on see infobüroo väga oluline ja kasulik, nad suudavad anda palju rohkem infot, kui ükski eraldiseisev parlamendisaadik suudaks. ja seetõttu on infobürool kindlasti lisaväärtus, sealhulgas Belgia infobüroo omal ning Belgia infobüroo oma asub siinsamas väga lähedal parlamendile. minu meelest annab see lisandväärtust, ma tõesti näen seda praktikas ja ma ei usu, et selle saab asendada lihtsalt nii, et meil on nüüd parem ligipääs in internetile või parem äh, netilehekülg. infobüroo on hoopis midagi muud. nii et mina esitan punkti nelikümmend kuus kohta kindlasti äh, muudatusettepaneku, et siia lisada vähemalt äh, mõned sõnad. ma nõustun sellega, et kui me vaatame, millised on erinevad infobürood ja kui me võtame arvesse seda, et, ähm, et praeguse, praegu me elame täiesti muutuval ajastul ning ka seda, et kodanikud suhtuvad väga kriitiliselt Euroopa Parlamendi ja üldse Euroopa institutsioonide töösse, siis loomulikult tuleb sellega arvestada ka infobüroo tööd korraldades. ma ei usu, et ähm, infobüroost peaks saama mingi propagandaasutus. infobüroo on ikkagi büroo, mis anna, annab informatsiooni. ja see büroo peab tagama, et inimesed saavad infot selle töö kohta, mida Euroopa institutsioonides tegelikult ka tehakse, meie puhul siis äh, Euroopa Parlamendis mul ei ole aimugi, mida teeb infobüroo Strasbourgis. aga nagu ma ütlesin, ma tean väga palju Belgia infobüroost. ja mina küll ei heidaks äh, kergekäeliselt kõrvale äh, seda infobürood lihtsalt ühe punktiga eelarve äh, heaks, täitmise heakskiitmise raportis. Belgia infobüroo ei ole lihtsalt mingi Belgia natsionalistide büroo, see on Euroopa-meelne infobüroo ja seda ütlen mina, olles ise kriitiline Euroopa, äh, Euroopa Liidu suhtes. Belgia infobüroo on mulle olnud ka kasulik. ja juhul, kui nad tegeleksid propagandaga, annaksime sellest kohe teada, aga ma ei usu seda ja ma arvan, et ma esitan muudatusettepaneku. kolleeg Ajala Sender. aitäh vabandage, et mul ei olnud võimalik viibida siin juba varem. ma viibisin töisel lõunal ja seetõttu ei saanud tulla varem. aga ma saan aru, et enamik eelkõnelejaid nõustub sellega, mida arvab härra Young. mina nõustun ka sellega, mida ütles härra Kaja ja mis puudutab siis äh, Euroopa Parlamendi eelmist presidenti. see info oli meile teada juba eelmise aasta aprillis, nii et ma ei hakka kõike üle kordama, mida teised on juba rääkinud. ma tunnen muret ainult sellepärast, et me peame vaatama, kas teatud juhtudel tuleks meil käsitleda ka andmekaitse teemat. me oleme pressis näinud korduvalt me oleme korduvalt näinud e-, erinevate probleemide tõstatamist, me oleme kindlad, et härra Jong tahab töötada läbipaistvalt, kuid äh, millalgi võib ikkagi tekkida äh, küsimus, kas me suudame seda läbipaistvust ka tagada. kas me suudame kaitsta sealjuures oma töötajaid, kuidas meil on võimalik äh, ühelt poolt tagada täielik läbipaistvus ja teiselt poolt kaitsta oma töötajaid? jah, avalikkus tahab rohkem infot aga meie peame mõtlema ka oma personalile. personal ei peaks kannatama selle pärast, mis meiega juhtub või ei juhtu valimistel. samuti on meil vaja rohkem informatsiooni probleemide kohta, mis liikmetel büroodes on ma saadan omapoolsed muudatusettepanekud ja seejärel äh, on meil võimalik neid koos arutada. ma loodan, et me saame seda teha avatud moel. me peame väga selgelt aru saama, milline on meie mandaat andmekaitse osas. milline on see meie valdkonnas ja me peame selgeks tegema ka assistentide küsimuse ning edasi tahaksin ma rääkida Lux auhinnast ma saan aru, miks äh, seda on äh, kritiseeritud. aga minule see auhind meeldib, ma käin alati neid filme vaatamas. ma ka hääletan selle poolt, kes peaks võitma. minule tundub, et on väga hea, et parlament neid filme näitab ja valib nende hulgast auhinnavõitja, sellepärast et nende filmide olemasolu parlamendis kajastab ikkagi ka tegelikkust Te ju teate, et kaks neist olid vägagi ajakohased. ja seetõttu tuleb meil kindlasti edaspidigi kaitsta selliseid filme, mis äh, aitavad alal hoida euroopalikke väärtusi. kui meil on võimalik äh, heita pilk ka Atlandi ookeani taha ja saada enda riiulisse pisut laiem äh, valik filme, siis on seegi hea ja me peaksime seda tegema, me peaksime toetama ka teisi režissööre. me peaksime tegelema ka muuga kui puhtalt õigusloomeline töö või ainult eelarvet puudutav töö. minu meelest on olulised ka teised väärtused. ja mis puudutab äh, parlamendi praegust juhtimist siis minu meelest peaksime me pöörama tähelepanu nendele projektidele, millest äh, siin lähikuudel hakkab rohkem juttu olema, näiteks uued hooned. selle tagamine, et koosolekusaalid oleksid piisavalt suured, et sinna mahuksid ikkagi kõik ära EBRS-i suurendamine, me teame, et eelarve ei ole kummist ja seetõttu meil tuleb äh, vaadata, millised on meie prioriteedid, kuidas me saame palgata uut personali ja nii edasi. aga kindlasti me peame ähm, vaatama ka neid projekte, mis äh, on olemas juba tükk aega ja mida on viimasel ajal piiratud nii et äh, me peaksime kindlasti tegelema äh, ka äh, nende projektidega, mis juba tükk aega käimas on. mis nüüd puudutab kahe tuhande üheteist, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmist, siis me peaksime kõigepealt kõik need projektid läbi vaatama, aitäh! aitäh, ma panin ka ennast kirja, kõnelejate nimekirja. jah, kolleeg De Jong ütles, et me tulevikus Äh, ainult uued elemendid paneme raportisse sisse ja siis Strasburgi või Brüsseli töökoha küsimus peaks iga kord välja jääma. Äh, nii et ma arvan, see on üks asi, äh, kui me sellele rõhku paneme, siis näeks meie eelarve täitmise kinnitamine hoopis teistmoodi välja see, mis nüüd puudutab eh, Euroopa Parlamendi endist presidendi, siis need andmed, mida praegu arutatakse kaks tuhat neliteist, ei olnud üldse üleval. ja tegemist on uue infoga. ja ka dokumenteeritud on ulatuslikult kõik rohkem, nii et need uued aspektid me võime ka äh, Äh, sisse panna ja teha seda asjalikult ja siin ma olen täiesti nõus kolleeg Kaieriga ja kolleeg Dejongiga. siin on ju kõneks meie usutavus ja loomulikult ükskõik mis värvi siis president on olnud, äh, ikkagi meil on vaja sellega tegeleda üldsuse jaoks. nüüd need kestvad äh, lähetused, see on üks väga huvitav küsimus, me oleme juba ükskord vastanud sellele, see oli aastal kaks tuhat kolmteist. Äh, äh, tol ajal räägiti, et pikaajalisi äh, lähetusi tulevikus ei tehta, need on väga kulukad. nüüd vähemasti Saksa pressis räägitakse, et see on kõik väga majanduslik kasulik, need pikaajalised. ja mis meil siis nüüd on, kolmteist 13 kaastöötajat on parlamendi administratsioonis, kes käivad sellistel pikaajalistel lähetustel, nii et seegi tekitab küsimusi. mul ei ole selge. milline on meie ülesanne praegu? jah, meie e, e, eeskirju tuleb täita ja paistab, et nii see praegu ei ole. ja kui keegi elab oma korteris Berliinis, jah, välismaal ja saab siis äh, päevaraha. Äh, jah, selle jaoks need pikaajalised lähetused küll ette nähtud ei ole. Äh, kui töökoht on Brüsselis ja siis kõik need lisanduvad maksed reiside ajal, pikaajaliste lähetuste ajal seda vaadata lisatuluna, see küll ei lähe. meil on kriteeriumid paigas ja väga huvitav, mida parlamendi administratsioon meile nüüd vastab. kindlasti pidanuks juba varem sekkuma, aga paraku seda ei ole tehtud nii et ma arvan, peame asjalikult nende küsimustega tegelema, asja uurima ja sellega me ainult lisame endale usutavust. nüüd infobürood, parlamendi infobürood, paljud kolleegid peatusid sellel. ma olin pisut üllatunud, et kui, et niivõrd otsustavalt seda küsimust siin on käsitletud, sest me ei ole sellega varem nii palju põhjalikult tegelenud ja ei ole selle kohta ka mingit raportit, aruannet, kui teil on informatsiooni, siis jagage seda, aga ma ei ole päris kindel, kas selle info põhjal, mis meil praegu on, me saame ikka nii kaugele ulatuvaid samme astuda. aga oleks hea, kui me siiski saaksime informatsiooni juurde nende infobüroode kohta, et kus on nende plussid ja miinused, see oleks oluline teada. ja nüüd käitumisjuhend liikmetele ja töörühm võin ainult öelda, et väga tähtis on, et meil on vaba mandaat, meil on poliitiliselt erinevad ülesanded ja kuidagimoodi parlamendi administratsioon, neile ei tohi anda mingit nuia kätte, millega hakatakse siis meid tümitama. aga kui me nüüd peame anuma seda, et parlamendi administratsioon öö, otsustab ära tulevikus, mida siis kujutab endast saadiku mandaat, siis võime lihtsalt oma kohvrid kokku pakkida. ainult üle minu öö, surnukeha nii-öelda, üle minu laiba, et seda võidakse poliitiliselt lihtsalt ära kasutada, seda ettepanekut ja kolleegile Front Nationalist ütleksin, et on suur erinevus selle vahel mis me räägime eelmisest eh, parlamendi presidendist ja mis toimub Front Nationaliga suur,, suur-suur vahe. ma ei taha sugugi endist presidendi kaitsta, aga ma arvan, et väga selge on, mida nõutakse eh, saadikutelt. ja oleks hea, eh, kui me selge seisukoha ka võtaksime Front National koha pealt Need olid minupoolsed märkused ja nüüd oleks hea, kui Tõnis veel kokkuvõtte teeks. Um, jah, ma tänan. jah, ma võin nüüd üsna lühidalt vastata. oli mõned teemad, millel viitasid mitmed kõnelejad. kõigepealt läbipaistvus ja see üldkulude toetus. ma olen saanud sõnumeid viimastel päevadel ja nad on öelnud, et mina enam sinu poolt ei hääleta, sest sa saad neli tuhat igal kuul lisaks oma palgale seal parlamendis. ja arvestades, milline vaesus valitseb siis seda raha võiks palju paremini kulutada. mina vastasin, et see on mõttetu. mina maksan kümme tuhat igal aastal tagasi aga nüüd on see tõendamiskoormis pöördunud. minu koduriigis Hollandis igatahes on nii, et regulaarselt ilmuvad artiklid selle kohta, et milline on parlamendisaadikute kulude eh, toetus ja kuidas parlamendisaadikud rasva lähevad. nii et tihtipeale on selline kriitika küll õigustatud ja sellepärast ongi vaja läbipaistvust ja on vaja selgelt mm, mm, näidata näiteks Leiborissi delegatsioon võib-olla tegeleb sellega ühteviisi Äh, ja mandaadi lõpul äh, toimub äh, neil audit. ma ei ütle, et kõik peaks lausa iga liitung mm, minema skännituna veebilehele üles, aga me peame olema läbipaistvamad. nüüd parlamendi administratsiooniga me räägime sellest üks võimalus on, et osa teie kuluhüvitistest äh, makstakse välja väliskontrolörile, auditorile neil eesmärkidel, aga meil on vaja näidata oma kodanikele, et teie tegemist ei ole lihtsalt täiendava palgaga, vaid ikkagi kuluhüvitisega. ja seda võib teha ka vabatahtlikel alustel, ma arvan, et see ei ole liiga kaugele mindud. kui administratsioon Eh, tahab midagi ette võtta, siis mina nõuan, et see oleks tõhus. näiteks, et kulutused ainult üle teatud, eh, kuni teatud piirini eh, või mingi koondarvestus, see on raamatupidamislik küsimus, aga see tõusetub ikka ja jälle. me möödunud aastal täiskogul kinnitasime selle heakskiidu ja see on väga tähtis meie kodanikele. veel üks asi, millest kolleegid rääkisid. nimelt parlamendi endise presidendi võimalikud rikkumised. ma arvan, et see arutelu täna oli väga kasulik, kõik on nõus sellega, et tuleb objektiivselt asja hinnata. ja me kõik Äh, tahame, et administratsioon vastaks meie küsimustele. ma loodan, et meil õnnestub seda veel kord arutada variraportööridega, aga probleem on selles, et Strasbourgi nädalal toimuvad samal ajal ka äh, valimised meil ja ma ei saa sel nädalal Strasbourgi tulla. aga tähtis on vaadata, kas me saame Eh, kuidagi mõistlikult meie komisjonile sobilikult nende teemadega tegeleda ja jõuda järeldusele ja anda soovitused, mis kõik lähevad siis kirja minu raportisse. nüüd Euroopa erakonnad. ma ei saanud päris hästi aru sellest, et ma olla toetuste vastu. ei, sellest ma ei rääkinud oma raportis, mina oma lõigus ütlen, et tuleb arutada seda viiteist protsenti välistulu või kingitusi põhimõtteliselt, mida erakonnad peavad saama. ja sellest räägitakse praegu juhatuses, et võib-olla alandada seda künnist. ma ei rääkinud, et toetused peaksid kaduma, vastupidi, kui see e, e, viieteist protsendist saab viis protsenti, siis üheksakümmend viis protsenti peaks olema e, toetused. praegu on see kaheksakümmend viis protsenti, tulevikus siis üheksakümmend viis, see oli see, millest ma rääkisin. ja nüüd assistendid ning äh, kuidas rikkumistest teavitajaid koheldakse. jah, ma üritasin teksti koostada, aga kui teil on midagi äh, paremat välja pakkuda, olen hea meelega äh, nõus seda läbi vaatama. nii et toetan siin rohelisi ja olen ka Tereki ettepanekuga päri. nimelt Strasbourgis assistentide kulutoetused on hoopis teistsugused kui personalil ja kui te vaatate, kui palju hotell maksab Strasbourgis, siis see, mida praegu assistentidele makstakse, on tõesti minimaalne. ja ei ole piisavalt tähelepanu sellele osutatud senini ja praegu peasekretär lubas, et ta mõtleb selle asja üle järele. nüüd infobüroodest. jah, see on Äh, laiem teema kui lihtsalt need infobürood ise. Äh, nimelt infobürood Brüsselis ja Strasbourgis olid minu vaateväljas ja vähem infobürood äh, liikmesriikides. jah, paraku kolleeg pidi lahkuma, aga ma räägin temaga sellest kahe kesi. tähtis on, et me saaksime kontakti luua ka nende kodanikega, kes meie juurde ei tule. aga büroodega on see häda, et nemad on kontaktis eh, üliõpilastega, teadlastega, saadikutega, kes juba niigi on huvitatud eh, Euroopa Liidus toimuvast. ja nende tegevus on just sellele koondatud, aga seda, peale selle on meil vaja ka laiemalt tegutseda, meil on vaja infopoliitikat, mis öö, eh, jah, isegi kriitilised inimesed äh, võidaksid Euroopa Liidu poolele. ja väga palju on igasuguseid eelarvamusi, mida võib-olla õnnestuks hajutada, kui need kontaktid areneksid. me võime igatahes üksteiselt väga palju õppida, kuidas paremini kontakti saada kodanikega. ja lõpetuseks, härra Ali rääkis sellest, Aldest nimelt koolitus ja dokumenteerimine ja et meil on vaja tulemuspõhist eelarvestamist. jah, on vaja tulemusi mõõta, aga mida me ei taha? me ei taha luua sellist talitust, mis hakkab tootma tohutul hulgal materjali, mida ta siis meil edasi müüma hakkab. me peame saama tellida neilt teatud tooteid. ja kui sellist raportit koostada, siis on vaja kõigepealt analüüsida toimuvat ja on vaja, et teie käsutuseks oleksid analüüsid, mis on tehtud olemasolevate eh, kontode analüüsimise põhjal. me ei ütle, et meil on vaja uusi FTA-sid, aga meil on vaja mingit talitust meie komisjoni käsutuses. suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues märts kell kaks ja meil ei olegi väga palju aega jäänud. ja nüüd ma äh, kuulutan välja järgmise päevakorrapunkti ja Euroopa Arengufondi eelarve täitmisele heakskiidu andmine, härra Omar Šee on meie raportöör. Tada.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 ma paluksin teid kõiki lahkuma siit ruumist väga kiiresti, kui te seda kavatsete teha. jah, nüüd raportist, mis puudutab äh, Euroopa Arengufondi äh, eelarvet, siis tahaksin öelda, et see on, äh, see raport on pika töö vili tegemist oli väga põhjaliku süvendatud tööga. mul toimus mitmeid töökohtumisi Euroopa Komisjoniga ja tahaksin neid tänada selle eest, et nad olid valmis minuga kohtuma. iseäranis volinik Nemetšat, kellega kohtasin ja tahaksin tänada ka kõiki kolleege, kellega ma äh, oma äh, töös kokku puutusin, loomulikult tahaksin tänada variraportööre, aga ka äh, arvamuse koostajaid äh, teistes komisjonides. mitmed punktid äh, Nendes olen ma teile juba esitanud ettepanekud ja ma ei hakka seetõttu neid üksikasjalikult rääkima, ma ei hakka rääkima üksikasjalikult kõikidest ettepanekutest, mille olen teinud, aga tahaksin täna pärastlõunal rõhutada mitmeid keskseid punkte, mis on olulised minu raportis ja mis on seotud just nimelt eelarve kontrolliga ning tahaksin kõigepealt mainida raamatupidamist usaldusväärsusega ja kinnitavate avaldustega. mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, siis ma tahaksin meelde tuletada, et kulutused puudutavad siis eh, kaheksandat, üheksandat, kümnendat ja üheteistkümnendat EAF-i ja nende rakendamisel kasutati nelja erinevat mudelit ja nagu te näete siin raportis, ma tervitan neid jõupingutusi, mida Euroopa komisjon on teinud selleks, et äh, vähendada seda eelrahastamist, äh, täitmata kulukohustusi ja lõpule jõudvate lepete, lepingute küsimust, aga mind, ähm, mulle teeb muret äh, makseassigneeringute puutumine äh, vähesus aastal kaks tuhat viisteist, mis tõke, tekitas eelarvelisi probleeme. Äh, mis puudutab nüüd raamatupidamise korrektsust, siis mul on väga kahju, et vigade määr ei ole kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates vähenenud kaks koma kaheksa protsenti ja see veamäär on kogu kogu aeg kasvanud. Ähm, äh, kaheksakümmend viis protsenti nendest äh, riikidest, mida Kontrollikoda uuris, on veavigadega seotud äh, nii et, et tahaksin tänada, et komisjon on keskendunud üha rohkem nendele vigadele ja Äh, eriti nendele, mis puudutavad siis äh, vajalike tõendusdokumentide puudumist või avalike hangete vigasid. Äh, mis puudutab nüüd eelrahastamisel saadud intresside tagasinõudmist, siis üheksa koma kuus miljonit eurot oli sellist raha, mida ei kasutatud ja mida valesti siis pandi kirja tegevuskuludena ma leian, et selles küsimuses peaks komisjon rakendama uusi meetmeid selleks, et tulevikus ära hoida uusi vigasid, sellepärast et tegemist on just nimelt ju Euroopa Liidu äh, rahaga, aga loomulikult äh, on saavutatud edusamme nende äh, intresside, eelrahastamiselt saadud intresside tagasinõudmise pealt me võiksime veel laskuda üksikasjadesse selles osas, mis puudutab eelkontrolli, mulle teeb selles osas muret äh, kontrolli puudulikkus ja komisjon on küll kiiresti need puudujäägid kõrvaldanud ja ma tahaksin selles raportis rõhutada, et kontrollikoja arvates oleks komisjon pidanud ja oleks võinud vähendada vigade määra ühe koma seitsme protsendi võrra, kui ta oleks kasutanud kogu seda infot, mis komisjoni käsutuses oli. mis puudutab äh, nüüd kinnitavaid avaldusi, siis mul on hea meel selle üle, et komisjon on järginud neid soovitusi, mida parlament tegi Äh, äh, kasutades äh, diferentseeritud reservatsioone ja mitte enam üldreservatsiooni. ja ma tahaksin öelda seda, et komisjon on tõesti arvestanud neid meetmeid, mis puudutavad iga reservatsiooni ja eriti seda, mis puudutab Aafrika äh, rahu tagamise rahastut, ähm, siis meil toimus sellel teemal põhjalik arutelu ja ma tahaksin tänada meie komisjoni esinaist, samuti arengukomisjoni äh, juhatajat selle arutelu korraldamise eest, see arutelu oli väga huvitav ning see võimaldas meil esitada küsimusi äh, ja rõhutada seda muret, mis meil on ja saada ka eh, teatud eh, hulgale küsimustele komisjonilt vastuseid, eh, vastuseid selles osas, mis mind puudutavad, ei ole veel piisavad ja sellele vaatamata ja ma arvan, et kolleegid jagavad minu seisukohta, Eh, ma, me ootame, et Euroopa Komisjon siiski tegutseks konkreetselt eh, selleks, et eh, parandada juhtimist, koordineerimist ja nende abisaajate vastutust ning eelkõige et Euroopa Parlamenti teavitatakse nendest korrek-, korrektiivsetest meetmetest, mis on vastu võetud või mis tuleks vastu võtta ja äh, selleks, et äh, raha tagasi saada ja olukorra lõpp, olukord tulevikus paremaks muuta. teine oluline punkt äh, puudutab siis seda raportit, ma nagu te nägite, ma tahtsin siin keskenduda tulemustele ning tagajärgedele ja ma olen teinud ka mõningad ettepanekud, kuidas oleks võimalik parandada Äh, toimimist ja tõhusust äh, selle arengufondi eelarve osas. Äh, neid ettepanekuid on palju, ma ei hakka neist üksikasjalikult arutama, aga ma tahaksin rõhutada, et vaja oleks selline äh, tõrgete ja probleemide tüpoloogia välja töötada, tüpoloogia probleemidest, mis ei lase projekte ellu rakendada ja meil oleks vaja ka kohest äh, infot selle kohta, kui projekt on juba kaks aastat järjest nii-öelda kriitilise piiri ületanud ja siis tuleks meil ette näha ka võimalus projekt peatada ja peatada ka vahendite eraldamine e, e, aga loomulikult me peame arvestama nende sammudega, mis on juba astutud. ja seejärel viimane ettepanek, mis on iseenesest selge, see puudutab kogu Euroopa Liidu poliitikat ja see puudutab loomulikult ka EAF-i, eh, e nimelt eh, lihtsustamine on vajalik, tuleb lihtsustada kontrollireegleid, see on hädavajalik selleks, et vähendada vigade määra. ja kolmas oluline teema eh, on seotud nende osalistega, kes on siis Euroopa Liidu välised ja kes sellele vaatamata osalevad, eh, jagavad selle poliitika eesmärke, siin on jutt usaldusfondidest, Euroopa Investeerimispangast ja samuti rahvusvahelistest organisatsioonidest. nagu te raportist nägite, siis selles valdkonnas on teatud probleeme, kontrolliga on probleeme ja e, minu jaoks nii usaldusfondid kui ka Euroopa Investeerimispank kui rahvusvahelised institutsioonid e, ma arvan, et selles vallas peaksime e, taotlema kahte eesmärki Äh, kõigepealt suuremat läbipaistvust, suuremat kontrolli ning samuti kontrolli eel, eesmärk, poliitiliste eesmärkide üle, äh, sellepärast et äh, teatud viisil delegeeritult moel jagavad nad neid poliitilisi eesmärke, mida meie oleme paika pannud. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada mõningaid üldisi aspekte, mis on võib-olla natukene poliitilisemad ning puudutavad täpselt just nimelt Euroopa Arengufondi. meie oleme siin eelarve kontrolli komisjonis ja meile teeb väga suurt muret just tulemused. ja täiesti õigustatult esitame me küsimuse, kuivõrd tõhus on osutatud abi Äh, ma arvan, et me ei ole seda piisavalt rõhutanud, me pole äh, rõhutanud, kuivõrd oluline äh, on see, et kõik Euroopa Liidu poliitikad oleksid omavahel seotud, sidusad, sest et, et tihtipeale me peame kahjuks tunnistama, et need jõupingutused, mida Äh, ühe või äh, teise poliitika edendajad, näiteks arengupoliitika edendajad, neile töötavad vastu või nende poliitikad nõrgendavad ähm, teised poliitikad. ma viitan siin näiteks kaubanduspoliitikale, ma viitan äh, kalanduspoliitikale, aga ma võiksin tuua siin veel näiteks ka mitmeid teisi valdkondi, nii et, et tõesti on vaja äh, Äh, saavutada sidusus ning mõelda üldisemalt. samuti tahaksin rõhutada, et me ja kõik on ju öelnud, et, äh, et äh, arutelu komisjoniga eelmisel korral seda kinnitas, et arengupoliitika on poliitika, mida mõjutab ka terve rida kriise, mis samuti võivad äh, Äh, siis äh, olematuks teha või nõrgestada või muuta neid eesmärke, mida me taotleme. Äh, mina olen ise pärit Ülemeremaa, Ülemere territooriumilt ja ma tean, et kui looduskatastroof aset leiab, kui kliimakatastroof aset leiab, siis kulub aastaid Äh, aastatepikkused jõupingutused pühitakse minema nende katastroofide ja kriiside poolt. niisiis, meie äh, peame arvestama äh, selliste asjadega, kui me hakkame oma hinnanguid andma oma poliitik-, arengupoliitikale veel üks punkt, mis on mulle eriti südamelähedane ja mul oli võimalus seda arutada volinik Mimitšaga mõned päevad tagasi. Eh, see on eh, küsimus just nimelt eh, Ülemere territooriumitest ja mina leian, et nendel, nad on osaks Euroopa Liidu liikmesriikidest, Prantsusmaast, Ühendkuningriigist, Hollandist, Taanist. ja nad soovivad olla Euroopa pere osaks. ja seetõttu tuleb nende suhetes kohaldada diferentseeritud lähenemist, äh, konkreetset lähenemist ja kõik need riigid, äh, täpselt nagu ka nende esindajad siin Euroopa Parlamendis, äh, kahtlemata toetavad sellist rahastamisvahendit, mis oleks pühendatud just nimelt konkreetselt neile. see võimaldaks vähendada äh, seda, äh, neid probleeme, mis nendel riikidel äh, on või nendel piirkondadel ja nüüd Cotonou lepingu tulevik on samuti üks teema. tahaksin rõhutada ühte asja ja rääkisin sellest ka juba, kui toimus meie eelmine kohtumine kui me räägime AKV riikidest, siis me unustame tihtipeale ära, et rohkem kui kaheksakümmend protsenti AKV riikidest on väikesed arenguriigid, jah, loomulikult on ka siin äh, mõned suured Aafrika riigid aga, aga kaheksakümmend protsenti või isegi rohkem nendest riikidest on väikesed riigid, äh, mis on vähe arenenud ning äh, nende Äh, puhul äh, võivad reaktsioonid olla väga erinevad ja me ei saa äh, oma eesmärke saavutada kuidagi kiiresti nende väikeste riikide puhul, sama kiiresti, kui saavutame neid suurte riikide puhul. ja seetõttu Cotonou lepingu järel on meil vaja rohkem arvestada just nimelt äh, Äh, nende väiksemate riikide probleemidega ja miks mitte näiteks äh, äh, luua ka rahastamisvahend just nimelt näiteks väikestele saareriikidele ja lõpetuseks ähm, räägiksin rändeküsimusest, mis loomulikult on ka üks küsimus, mis meile kõigile muret teeb. mina olen veendunud et et, et sada protsenti Äh, arengupoliitikast äh, äh, on seotud eesmärkidega, mis puudutavad rände piiramist, sellepärast et mida rohkem need riigid arenevad, seda vähem inimesi soovib sealt lahkuda, aga meil on vaja palju globaalsemat visiooni, asi ei ole ainult Äh, arengupoliitikas, mis loomulikult on väga oluline, kui me äh, vaatame äh, demograafilist olukorda, siis ma ütleksin juba seda, et kahe tuhande sajandal aastal ähm, on meil siin miljardeid inimesi, Aafrika elanikkond on üle nelja miljardi, niisiis neli korda rahvaarv Aafrikas suureneb Äh, Nigeerias äh, on kuskil üheksasada miljonit inimest, äh, tähendab sama palju kui praegu kogu Aafrika mandril ja Euroopas on aastal kakssada kümme rahvastik aga hoopis vastuhooksa vähenenud nii, siis ma lihtsalt mainisin siin mõningaid arve, et saaksite aru, mis meid ees ootab Äh, samas toimuvad ka kliimamuutused ja äh, need äh, muudavad kindlasti olukorra tõsisemaks ja soodustavad veelgi rohkem rännet. nii et, et jutt ei ole siin ainult arengupoliitikast sellisel kujul, nagu me seda teame, nagu me oleme ta paika pannud, see poliitika ei suuda pakkuda välja, lahendusi kõigile nendele väljakutsetele, need äh, Äh, vastused on kuskil mujal ja lõpetuseks, äh, mis puudutab nüüd äh, arengupoliitikat üldiselt, siis me näeme, et enamik väljakutseid, mis meie planeedi ees seisavad ja muide, mis ka Euroopa ees seisavad, esinevad ka Aafrikas, Vaikse ookeani piirkonnas, Kariibi mere piirkonnas, kliimamuutused, ränne ja tahaksin rõhutada et me mõtleksime ka sellele, mis saab pärast Cotonou lepingut, mida teha liigilise mitmekesisuse vähenemisega, me tohutult palju liike asub Aafrikas ja ma arvan, et arengupoliitika läbi me saame tegutseda eh, ka selle probleemi lahendamisel, aga meie eesmärk loomulikult on eelarve kontroll ja see, eh, selle eh, Äh, raporti muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues märts ja kohtuksin variraportööridega Strasbourgis ja ma teeksin ettepaneku, et äh, siis äh, anname ka eelarvele heakskiidu, aitäh. aitäh, ma olen väga rahul sellega, et eelarvekomisjon pühendab nii palju tähelepanu Euroopa arengufondidele ka variraportöörid on äh, selle küsimuse võtnud endale südameasjaks. ja tänke. suur tänu, lugupeetud raportöör, kallid kolleegid. jah, äh, kõigepealt tuleb tänada kontrollikoda, siis raportööri jah, äh, väga põhjalik ja tasakaalus raport on sündinud ja ka väga põhjalikult tutvustas kolleeg seda nimelt äh, arengufond on tavaliselt see tavaline kahtlusalune, kui asi puudutab probleeme ja väljamakseid ja äh, see on tõsine asi, kui arvestada, sest äh, aastani kaks tuhat kakskümmend kolmkümmend koma miljonit eurot on fond ja kaheksas, üheksas, kümnes ja üheteistkümnes Euroopa Arengufondid üle mm, äh, seitsmekümne äh, miljoni on mahukad, nii et suured summad ja samas Euroopa Parlamendil ei, ei ole sõnaõigust nende rahade väljamaksmisel ja sellepärast see kontrolli aruanne on ülioluline. jah, hea tasakaalus aruanne, aga siin ma tahaksin ka öelda, et just nende väljamaksete puhul Äh, äh, on äh, kasutatud kirjeldust, mis on väga raske mõista. jah, see RAL, täitmata kulukohustused, usaldusfondid, delegatsioonide juhid, üksuste juhid, koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega, eriti ÜRO-ga, jah Äh, möödunud aastal äh, arutati neid teemasid, meil on väga-väga suur töö ees kõikides nendes valdkondades ja peamised äh, tulemuste mõõdikud on ka, millega tuleb veel tööd teha. jah, volinik Miimitsaga on neid asju kõiki arutatud, aga kõigele vaatamata öö, ikkagi öö, need tagasinõudmise tagasimaksenõuded, kuidas on neile reageeritud, tahaks teada ja tahaksin selgitusi ka omalt poolt veel juurde saada ja teen muudatusettepanekuid, me kõik ju tahame, et Euroopa Liidu toetus oleks läbipaistev, see on ju meie kõigi huvides. nüüd Euroopa Arengufond Äh, mitte ainult ei käsuta väga suuri rahasummasid, vaid ka katab väga-väga suurt territooriumi, kus neid rahasid välja makstakse. seitsekümmend üheksa äh, Aafrika riik, AKV riiki äh, ja niinimetatud üle meremaade territooriumid. lisaks me teame, et suur osa rahast läheb Aafrikasse kakskümmend üheksa pluss miljonit eurot. ja ma suhtun suure mõistmisega äh, raportööri äh, lähenemisviisi, et ta just koondab tähelepanu nendele piirkondadele ja ülemeremaadele ja territooriumidele ning öö, äh, see on tähtis, et midagi kaotsi ei läheks nendest suurtest miljonitest siin raportis. kõik. nüüd minu arvates on raport üsna hästi õnnestunud, aga ma tahan teha siiski palju muudatusettepanekuid, mis minu jaoks on väga olulised. kolleeg Kadenbach. jah, äh, Prantsusmaa ja Saksa saksa, prantsuse keel juba kõlasid, teen inglise keeles, märkmed on inglise keeles. ma tahan tänada mitte ainult Kontrollikoda, vaid ka raportööri härra Omadžeed tehtud töö eest. Äh, nagu proua Schmidt, ka mina leian, et väga konstruktiivse raportiga on tegemist ja seda tutvustati väga põhjalikult. minugi fraktsioon kahetseb, et Payment Credit Space äh, tekitas raske olukorra Äh, ja nelisada kaheksakümmend kolm miljonit eurot aastal kaks tuhat kuusteist ja üks miljon eurot maksed ähm, hilinesid. aasta kaks tuhat viisteist maksed sisaldavad äh, kaheksanda EDF-i äh, mm, rahasid mis käivitati tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal. jah, me toetame eelarvestamist ja paremat eelarvestamist ning demokraatlikku järelevalvet, tõhusust ja nähtavust EDF-i rahade kasutamisel ning tähtis on, et tehingute äh, kulud väheneksid ja ka, et aruandlus oleks lihtsam ja et oleks üks komplekt haldusnorme ja otsuste langetamise struktuure. EDF annab panuse sellesse, et lahendada praeguse rändekriisi põhjuseid. EDF ei tohi väärkasutada. muidu kui ainult nendeks eesmärkideks tuleb teda kasutada Ähm, mis on ette nähtud tema eesmärkides. tähtis on, et äh, sünergia Euroopa Liidu eelarve, ETF-i ja kahepoolse koostööinstrumentide vahel oleks äh, piisav ja konstruktiivne, et rändekriisi ära hoida edaspidi. Äh, nüüd investeeringud Aafrikasse mm, ja EFSI peavad pudelikaevad investeeringutega likvideerima ning tähtis on Kontrollikoda kõigesse kaasata ja ka äh, aruandlus parlamendiga järule seada. tähtis on silmas pidada, et instrumendil oma konkreetsed eesmärgid ja äh, kindlasti peab parlament saama teostada järelevalvet, kuidas rahalisi vahendeid kasutatakse, kellel, tähtis on teada, kellel on vastutus ning äh, kuidas rahalisi vahendeid kasutatakse välistegevuses ja tähtis on ka tagada, et tulemuste mõõdikud oleksid selged ja kulutuste üle ka peetaks korralikult aruannet. nüüd rahaliste vahendite väärkasutamine ja topeltfinantseerimine on ohuks ja AKV eh, riigid peavad jätkuvalt saama EAF-ist tulu nüüd riskide haldamine, kontrollimeetmed, tuleb arvestada seda, et uued abivormid ja instrumendid on tekkinud, näiteks segafinantseerimine, usaldusfondid ja finantspartnerlus äh, instrumendid teistegi partnerorganisatsioonidega ja äh, erinevat liiki abi saavad, abi saavad riiged. tingimused jah, aga kui Äh, tingimuste täitmine on läbi hinnatud ja heaks kiidetud, siis tuleb tegutseda tõhusalt. me tervitame seda, et komisjon on riskid ka sisse Mm, pannud nüüd oma hindamisaruannetesse. tegemist on väga keeruka äh, keskkonnaga, kus tegutsetakse, seal on palju erinevaid riske, riigid on erineval arengutasemel, erinevad valitsussüsteemid ja tähtis on, et riske ka ajakohastataks kogu aeg. me mõistame ka, kuivõrd tähtis vabandust, me mõistame, et koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega teatud konkreetsetes kontekstides on väga kasulik ning tähtis on kõrvaldada nõrkused ja vead ja parandada Euroopa Liidu nähtavust e. Euroopa Arengufond peab olema nähtavam meie kodanikele. kahetseme seda, et projekt, eh, mida rakendatakse üle meremaades ja territooriumides eh, ja rahalisi vahendeid, mis seal kasutatakse, ei kuuldu Eh, auditi alla ja ei kajastu ka eh, kontrollikoja iga-aastases aruandes ja meie eelarve täitmise kinnitamise alla samuti ei kuulu. Euroopa Investeerimispank peab oma due diligence tegevust tugevdama ja parandama info kvaliteeti ning ära hoidma tehingud eh, vahendajatega, mis kellel on negatiivne maine, kes ei ole läbipaistvad. ja me tahame veel kord juhtida tähelepanu sellele, et on vaja ranged kriteeriumid ette näha, mille alusel vahendajaid Euroopa Investeerimispank välja valib ja seda teha koostöös Euroopa Komisjoniga. ootame järgmisi kohtumisi ja tänaseks kõik. ja, damit... aitäh. Äh, kolleegid, äh, kas ei soovi sõna ja nüüd annaksin sõna siis äh, komisjoni esindajale, palun. aitäh, proua esinaine. ma tänan ka raportööri ning nüüd siis räägin Euroopa Komisjoni seisukohast, mis puudutab äh, Euroopa arengufonde kaheksa kuni üksteist ja eelarve täitmist aastal kaks tuhat viisteist see raport rõhutab Euroopa koostöö tähtsust, kuid äh, räägib ka sellest, et äh, meil on teatud puudusi ja äh, arenemisruumi. Euroopa Komisjon peab võimalikuks, soovib siis omalt poolt vastata Euroopa Parlamendi küsimustele. enamik küsimusi on tegelikult juba vastatud ja ma tahaksin käsitleda vaid mõnda aspekti. siin on äh, tegelikult niivõrd palju küsimusi, et äh, mõningatele küsimustele saan ma vastata kirjalikult, see on siis ennekõike mõeldud proua Schmidtile, kes aga kahjuks on praegu äh, ruumist lahkunud. ehk siis abikõlbulikkuse probleemid ja kuupäeva probleemid kui äh, kuupäevad ei ole kuludokumentidel õiged, et mida siis äh, teha tuleb, need on täiesti õigustatud küsimused. siis, äh, mis puudutab vigade määra ja välist kontrolli, siis kontrollikoda leiab, et see vigade määr on veidi üle kolme protsendi ehk püsib üsna stabiilne ja e, nüüd on Kontrollikoda kontrollinud e, dokumente viimase kolme aasta ulatuses, aga ma tahaksin ikkagi öelda, et e, tegelikult on need riigid, mida kontrollitakse, küllaltki keerulised, sellepärast et tihti on seal väga ebastabiilne olukord, mõnikord sõda ja üldine, üldine vigade määr ju ikkagi äh, kahaneb. meie leidsime, et see vigade määr oli aastal kaks tuhat viisteist kaks koma kaks protsenti, aga kohtu või tähendab, kontrollikoja arvud on teistsugused ja see erinevus tuleb sellest, et lepinguid kontrolliti erinevatel aegadel nende lepingute täitmise protsessis. ja projekti lõppfaasis on ka võimalik korrigeerida neid vigu, mida tehti eelnevalt. mis puudutab äh, teatud kuludokumentide puudumist, siis äh, on äh, see probleemiks ennekõike sellistes haavatava, haavatavas olukorras olevates riikides ja teatud sotsiaalpartnerite puhul, kelle kuludokumendid ongi nii-öelda vähekvaliteetsed aga see ei tähenda iseenesest veel, et tegemist on äh, pettusega. võib öelda, et ei ole järgitud kõiki reegleid, seda võib öelda küll alati, aga ei saa alati öelda, et tegemist on äh, pettusega ja mõnikord on ka nii, et äh, kulud ei ole abikõlbulikud, sest lepingud, mis esitati, ei ole lihtsalt rahastamiseks sobivad. mis puudutab eksante hindamist, siis on see vägagi hästi välja töötatud Äh, juhtub siiski, et küsimustikku ei jõua kogu info, mida meil oleks vaja ja ka siit äh, tulevad äh, vead. aga meie poolt hinnatavate vigade määr on siiski langenud ja lisaks tuleb mõelda sellele, kui palju kontrollid maksavad. kui kontrolli kulu on väiksem, siis langeb ju ka halduskoormus ja seega on mõnikord õigustatud ka vähem kontrolle partnerriikide puhul peab e- Euroopa Komisjon vajalikuks e, eksante kontrolli alati e, ja on selleks ette näinud ka menetluse. sellepärast, et tegelikult ei maksa ju nende lepingute rahastust välja mitte partnerriigid, vaid Euroopa Komisjon ja see on selline menetlus, mida Euroopa Komisjon algusest peale kontrollib ja seetõttu on kulud täielikult meie kontrolli all ja me saame ka hinnata, kuidas see vigade määr on ajas muutunud. mis puudutab lepingute täitmist, siis uurisime ka seda, meil on siin nõndanimetatud blokeeritud projektid, mida meie nimetame ka punasteks projektideks. ja nende projektide puhul saime oleme saanud juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta positiivseid märke ja näeme, et meil on võimalik juba etteruttavalt aru saada, millised on peamised probleemid, need on seotud julgeolekuga, erinevate kriiside ja projektide juhtimisega. on ka mõned projektid, mille võime sulgeda sest need projektid ei saavuta kindlasti oma eesmärki. ja need nõndanimetatud punased projektid või problemaatilised projektid, siis eh, aastal kaks tuhat viisteist oli sada nelikümmend kuus eh, projekti eh, sellist, kus võeti meetmeid ja need meetmed parandasid olukorda, kuid siiski on ka mitmeid projekte, eriti julgeoleku valdkonnas, mida ei ole võimalik punasest alast välja tuua. peale selle on siin äh, ka arusaamatusi. kui me räägime partnerorganisatsioonidest, rahvusvahelistest organisatsioonidest ja Euroopa Investeerimispangast, siis äh, üheteistkümnenda arendu, Euroopa Arengufondi puhul aitab ka Euroopa Investeerimispank äh, Euroopa poliitikat ellu viia, nagu raportöör ka rääkis aga ma tahaksin omalt poolt lubada veel seda, et omalt poolt lisada veel seda, et Euroopa arengufondid peavad olema täiesti läbipaistvad, sest me tahame vältida äh, seda, et äh, Euroopa poliitika, ähm, arengupoliitika vahendid justkui killustuvad ja lihtsalt kaduma lähevad. ning äh, me oleme käinud sel teemal vestlemas mitmete Euroopa Parlamendi komisjonidega ja kavatseme seda teha ka edaspidi me jagame Euroopa Parlamendi saadikute üldisi seisukohti, Euroopa Parlamenti üldist seisukohta ja rõhutan siis veel kord seda, mismoodi Euroopa Komisjon äh, on seni kontrollinud äh, neid kuludokumente. me teeme seda ka aasta kaks tuhat kuusteist kohta. me kontrollime projektide täitmist ja seda, millised summad on liikmesriikidele edastatud meie kontroll koosneb erinevatest etappidest. meil on äh, üldine auditeerimiskava. siis on aruandlusahel, mille käigus antakse vastavus äh, äh, korrektse täitmise kinnitusi ja lisaks me uurime siis teatud konkreetseid kaasusi, mille puhul on äh, tuvastatud kõrge vigade määr. ja ma arvan, et ma nüüd lõpetangi, öeldes veel seda, äh, mis puudutab ähm, Aafrika äh, rahu tagamise vahendit, African Peace Facility't. Te teate, et meil on olemas üldine tegevuskava ja komisjoni talitused vaatavad, kuidas seda tegevuskava hakatakse ellu rakendama. ja enamikke meetmeid juba ongi rakendatud. me oleme seisukohal, et Aafrika Liit ei suuda selle tegevuskava tõhusust üksi hinnata ja eh, seetõttu kavatseme me omalt poolt jätkata selle äh, töökava või tegevuskava rakendamist. ja lõpuks äh, tahaksin öelda veel seda, et Euroopa Komisjon ei ole seni äh, hinnanud seda, mismoodi see, see tegevuskava kulgeb, kas seal on avastatud vigu või mitte sellega, et äh, vigade äh, määra hindamisega võivad tekkida probleemid, äh, olime kursis juba päris alguses, sest aastal kaks tuhat üheksa saadeti välja vastastikuse mõistmise ähm, memorandum ja siis kehtestati rahutagamisrahastule ka kindlad äh, ka kindlad äh, tingimused ja me lubasime omalt poolt, et me kavatseme seda olukorda seirata, sellega ma praegu piirdun, aitäh. suur tänu selle seisukohavõtu eest. seega oleme päevakorrapunkti äh, lõpule jõudnud ja kuuendaks märtsiks kella kaheks palun muudatusettepanekut esitada. ja nüüd edasi jätkub meil koordinaatorite koosolek, kõik, kes siia jäävad koosolekule, palun jääge, aga ülejäänud palume lahkuda saalist. sellega on meie koosolek lõppenud.